isikuandmete edastamist Hiinale. ja alustame jällegi äh, volinik Pultsiga, kes võtab sõna Euroopa Komisjoni nimel lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, andmekaitse on Euroopa Liidu üks põhiõigusi ning see kehtib ka siis, kui isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Liitu. parlament on mänginud väga olulist rolli andmekaitsereformis, mille tulemused jõustuvad kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja tugevdavad täielikult kõikide õigust andmekaitsele. Hiina ei ole vastu võtnud mitte mingeid seadusi, mis puudutavad isikuandmete kaitset. praeguse eh, andmekaitseseaduse ja tulevaste andmekaitseseaduste järgi isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse, kus eh, piisav kaitse pole tagatud, on võimalik ainult siis, kui Euroopa Liidu andmete edastaja tagab piisavad eh, kaitsemeetmed või see andmete edastamine toimub, äh, äh, leiab aset rangelt reguleeritud raamistikus. Äh, näiteks standardsed lepinguklauslid või ettevõtetevahelised sisuvad lepingud, mis eriti pilvandmetöötluse puhul on olulised Äh, mis puudutab tulevikku, siis andmekaitsealaste äh, õigusaktide järelevalve on äh, liikmesriikide järelevalveasutuste ja kohtute pädevuses. riiklikud andmekaitseasutused omavad volitusi sekkumiseks. Neil on õigus blokeerida Äh, andmete edastamist, andmete struktureerimist ja keskelduda siis kas ajutine või äh, osa, äh, ajaliselt piiratud keeld andmete tööstamiseks. komisjon on alustanud kahepoolseid kõnelusi Hiinaga isikuandmete kaitseks ning osaleme, osaleme KABEK-i töös, kuhu kuulub samuti Hiina. Euroopa Liit peab ähm, dialoogi APEC-iga selleks, et selgitada, millised on meie nõunikud ja äh, siduvad Euroopa Liidu õigusaktid, et me saaksime piisavalt kaitsemeetmeid äh, selleks, et rahvusvaheliselt isikuandmeid edastada. mis puudutab nüüd andmete asukoha kindlaksmääramist, siis äh, siis on üheks küsimuseks avaliku korrakaitsega tegelevate asutuste juurdepääs nendele andmetele, mida Hiinasse esitatakse Eh, see sõltub jällegi kaitsemeetmetest ja sellest, kas üle, andmete edastamine Hiinale on seaduslik ning eh, järelevalveasutuste pädevuses Euroopa liikmesriikides on selle küsimusega tegeleda, sest nemad vastutavad andmekaitse direktiivi ellurakendamise eest. Hiina on vastu võtnud terve rea seadusi ja määrusi, mis puudutavad küberjulgeolekut ja riiklikku julgeolekut seda on tehtud viimase pooleteise aasta jooksul. komisjon tervitab võimalust äh, kommenteerida äh, tervet rida küsimusi ning tervitab Hiina jõupingutusi suurendada läbipaistvust õigusloome protsessis. komisjon on Hiinale selgelt mõista andnud, et ülemaailmsed ettevõtted äh, peavad saama andmeid edasi ka üle kanda ja säilitada neid piirkondades Äh, mis on nende eritegevusest kõrval. Hiina julgeolekumured äh, on seotud küberjulgeolekuga ja nendega tuleb tegeleda proportsionaalselt niimoodi, et ei tekiks äh, mittevajalikke turutõkkeid ja ei kaldutaks kõrvale ka WTO raames võetud kohustustest, aitäh! aitäh, proua volinik Polts ja nüüd toimub arutelu, alustab härra Foss kellel on kõneaega üks minut. lugupeetud kolleeg Foss. Äh, aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik, nagu te juba mainisite, oleme suhetes Hiinaga kaugel sellest, et meil oleks isikuandmete kaitse puhul äh, adekvaatne kaitsetase ja USA-ga me peame praegu vastavaid läbirääkimisi ning isikuandmete edastamine Hiina aga juba toimub äh, pilvandmetöötluse kaudu või siis äh, äh Alibaba internetikaubamaja platvormil ja me, meie äh, internet, andmekaitse inspektoritelt või kolleegidelt ei kuule ma selle kohta mitte midagi ja alati räägitakse USA-st. aga ma tahaksin äh, teilt küsida, et kuidas oleks võimalik tagada, et äh, andmekaitsestandardeid äh, järgitakse isikuandmete puhul juba praegu nende andmete ülekandmisel Hiina ja kuidas andmekaitseametid, andmekaitseinspektorid, kes tegelikult ju vas-, vastutavad selliste asjade eest, et äh, millist rolli saaks neile anda ähm, võrreldes sellega, mis neil praegu on, sest ma arvan, et tegelikult praeguseks on väga vähe ära tehtud, aitäh! aitäh, härra Foss ja nüüd saab kolmeks minutiks sõna kolleeg Mamikins. aitäh! lugupeetud äh, volinik, lugupeetud kolleegid, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse mudeli ja seadusi Hiinas veel ei ole. Hiinas ei ole seadusi, mis tegelikult puudutaksid isikuandmete äh, kaitset, isikuandmete edastamist, Hiina ei ole mingeid lepinguid ühend-, Euroopa Liiduga või mingi teis, teises raamistikus sõlminud, mis oleksid sarnased äh, Safe Harbor lepinguga Eh, Hiina ja USA-s on teistsugune lähenemine isikuandmete töötlemisele. Hiinas eh, isikuandmete puhul ei ole tegemist andmesubjektiga, vaid eh, seal ei ole sellist andmekaitseametit, kes tegeleks isikuandmete töötlemise üle teo-, järelevalve teostamisega viimastel aastatel on Hiina võtnud vastu mõningaid andmekatset puudutavaid õigusakte, aga ähm, neid tuleks tugevdada. Äh, kaubandus ja muud äh, suhted tuleks äh, karmistada andmekaitse küsimustes Hiinal peab olema võimalus näidata, et viimased nendepoolsed jõupingutused on osa äh, pidevast poliitikast, mitte lihtsalt ettekäendeks äh, saada kätte äh, täiendavat andmetöötlusmahtu olulised on andmekaitse äh, põhimõtted, äh, isikuandmete kaitse, isik, andmete ülekandmine ja jõustamismehhanismid. Äh, lugupeetud kolleegid, Hiina ja Euroopa Liidu suhetes isikuandmete kaitse alal on vaja ületada paljusid raskusi, aga kui mõlemad proble-, pooled soovivad neid raskusi ületada, siis on see võimalik, aitäh! aitäh! ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg von Storch. aitäh, härra president, lugupeetud volinik nüüd täiskogu lõpus räägime standardeid, mis puudutavad isikuandmete edastamist Hiina. meie Alternative for Deutschland nõuame oma programmis, et andmed, kaitsele tuleb ol, omistada oluline roll ja seda tuleb laiendada. see puudutab ka ei, seda, et ähm, is, isikutel on vaja korralikult andmekaitset. Äh, Saksamaa ülemkohus äh, üle,, Euroopa kohus Maximilian Schrems'i otsuses äh, väga täpselt eh, pani paika, milline peab olema isikuandmete kaitse, õiguskindlus eh, on väga oluline ja isikuandmete kaitse on väga oluline kodanike usalduse jaoks, kui kodanikud kaotavad usalduse, siis me näeme, mis nad teevad, nad lahkuvad Euroopa Liidust, nii et nõudkem seda, et nii nagu USA-gagi, peab ka Hiina puhul olema tagatud eh, kõige kõrgem isikuandmete kaitse standard, aitäh! aitäh, lugupeetud kolleeg von Storch ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Štihovski. Lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, tõepoolest on väga kahju, et see huvitav ja väga oluline teema on alles nüüd päevakorras, kui äh, siin kojas pole enam suurt mitte kedagi. huvi on äh, isegi ajakirjanike puhul suhteliselt äh, väike. Tšehhi Vabariik on e, meil on äh, järjest rohkem kultuurilisi ja majandussuhteid Hiinaga ja seetõttu on järjest rohkem tegemist ka Euroopa Liidu kodanike isikuandmete töötlemisega. ja Hiina, Hiinal ei ole üldse äh, mitte mingisuguseid äh, jõustunud õigusakte, mis käsitleksid äh, isikuandmete säilitamist, ülekandmist või töötlemist. ja selline puudujääk on Euroopa Liidu jaoks äh, ja Euroopa Liidu kodanike jaoks suureks riskiks, seetõttu peab olema tagatud, et isikuandmete ülekandmine Euroopa Liidu ja Hiina vahel toimuks Euroopa Liidu õigusaktide alusel, aitäh! aitäh, lugupeetud kolleeg Štahovski, üheks minutiks saab sõna kolleeg Kelly. aitäh, komis-, volinik rääkis andmekaitse määrusest ja nagu kolleeg Foss ja Jan Olbricht olin ma ITRE Äh, raportööriks ja seetõttu oli minu jaoks väga oluline Euroopa kodanikele adekvaatse kaitsetaseme tagamine ja nüüd on meil see olukord USA-ga, safe harbor leping, mida enam ei saa kasutada ja nüüd see privacy shield ja me Hiina puhul äh, oleme liiga vähe teinud. Nende andmekaitsealane tegevus ei ole piisav ja samal ajal on järjest rohkem andmevooge, mis lähevad Hiinasse, kasutatakse järjest rohkem Hiina tooteid, Hiina äh, äh, tarkvara, sotsiaalvõrgustikke, nii et äh, me peame laiendama äh, Privacy Shieldi äh, ka Hiinale selleks, et oleks võimalik tagada Euroopa Liidu kodanike andmete korralikku kaitsmist. aitäh, kolleeg Kelly ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde ja alustuseks saab sõna kolleeg Caputo. aitäh, lugupeetud juhataja. Hiinal ei ole mitte mingeid õigusakte, mis puudutaks isikuandmete salvestamist, ülekandmist ja töötlemist. Hiinal ei ole ka mitte ühtegi Euroopa Liiduga sõlmitud vastavateemalist kokkulepet ja Euroopa mudel on ähm, on küll väga hea, aga see ei ole veel üleilmseks standardiks. andmete edastamine riikidesse, kes ei järgi rangeid norme eraelu kaitse vallas, peaksid olema äh, allutatud väga rangetele reeglitele, aga miks Hiina on praegu nii aktuaalne? eriti seoses äh, Äh, pilvandmetöötlusega on meil väga agressiivse kaubanduspartneriga tegemist ähm, ja pilvandmetöötlus ähm, äh, on väga oluline ka investoritele, nii et vaja on kiiresti tege-, tegutseda, kui me tahame anda Euroopa kodanikele kindlust, et nende andmeid edastataks vastavalt nendele normidele, mida, milles me oleme kokku leppinud. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Džambatski. aitäh, härra juhataja, lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Liit üritab oma kaubandussuhteid süü-, süvendada, lähtudes vastast, võrdse kohtlemise põhimõttest. meil on ähm, andmekaitse õigusaktid olemas, aga seal on lünki ja ma olen skeptiline. ma arvan, et me peaksime oma õigusakte täiendama andmekaitse osas ja ma arvan, et kolmandate riikide huvid ei tohiks sekkuda meie tegevusse. oleks väga hoolimatu anda vaba juurdepääs isikuandmetele ilma piisava kaitsetasemeta. aitäh tähelepanu eest! aitäh kolleeg Džambatskile ja nüüd saab lõpetuseks sõna kolleeg Jakovtšitš. aitäh, härra juhataja. meie kaubandussuhted Hiinaga muutuvad üha komplekssemaks ja tugevamaks. tegemist on suhetega riigiga, kus ei ole korralikku andmekaitsesüsteemi ja andmed ja neid andmeid ei kaitsta seal ja selles ongi probleem. selle probleemiga ei tegele mitte, see probleem ei teki meil mitte ainult suhetes Hiinaga, vaid ka teiste riikidega, nimelt andmekaitse on midagi, mis on väga tähtis just sellepärast ma tahaksin teha ettepaneku, et me ei peaks siin ühe hingetõmbega rääkima nendest andmetest, mis lähevad Hiinasse ja teisel hingetõmbega rääkima siis äh, andmetest, mis läheb USA-sse. miks me ei peaks välja töötama küberkaitse kontseptsiooni kogu maailma jaoks, meil on nii vaja füüsilist kui ka küberjulgeolekut ja sellepärast ma ei saa aru, miks Euroopa Liit äh, ei ole juba praegu sellele kursile läinud. aitäh, kolleeg Jakovtšitš, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja veel kord saab komisjoni nimel sõna volinik Pulks, palun. president, honorable president, lugupeetud rahvasaadikud, aitäh ähm, nende väga huvitavate sõnavõttude eest, on täiesti selge, et digitaalses maailmas andmed lähevad üle piiri ja see on väga tähtis nii majanduse, ettevõtete kui ka ühiskonna jaoks. me peame erilist tähelepanu pöörama isikuandmete edastamise peale. kodanikel on õigus oma andmeid kaitsta, see on harta ja ka teises õigusega paika pandud ja sellest tuleb kinni pidada ja selles mõttes on väga tähtis toonitada seda, et äh, korraliku kaitsepuuduseta on võimalik äh, andmeid edastada ainult siis, kui teatud kaitseklausleid äh, andmesaatja tagab Need võivad olla näiteks konstruktiivsed äh, klauslid, äh, mis kehtivad nii andmete importija kui ka eksportija äh, jaoks. seal peavad olema tehnilised, organisatsioonilised julgeolekumeetmed, mis peaksid siis kaitsma juhusliku andmete lekke või ka siis tahtliku lekke eest Äh, info andmesubjektidele siis, kui and-, tundlikke andmeid edastatakse, täpselt samamoodi peaks saama infot, kui äh, kolmandate riikide õiguskaitseasutused nõuavad juurdepääsu nendele andmetele või kui andmeid äh, saadetakse edasi ebaõiguslikult või kuid võib tekkida kahju äh, selle andmete edastamisest. peale selle peaks olema võimalus nõuda õigustest kinnipidamist äh, kolmandatelt osapooltelt, amet, andmekaitsevõimet või siis ka liikmesriigi kohtult, äh, kuhu, kus on andmete edastaja mis puudutab äh, andmete vahetust äh, hargmaiste ettevõtete puhul, siis äh, võib ki-, usaldada ettevõtete reegleid, isikud, kelle andmeid saadetakse edasi, peavad saama õiguse nõuda andmete kaitsest kinnipidamist äh, ja neil peab olema võimalus pöörduda ka liikmesriikide kohtu poole ja liikmesriigid peavad välja töötama seadused, mille kohaselt andmete edastajad äh, mille puhul peavad andmekaitse inspektoritel olema ka õigus neid andmeid siis äh, äh, kontrollida. dialoogis Hiina ja teiste rahvusvaheliste partneridega Aasias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas soovime me välja töötada korralikke standardeid, mis peaksid siis taga, mis peaksid siis olema aluseks meie andmete vahetusele. aitäh, koda-, kolleeg Pults, arutelu on sellega lõppenud, see teema puudutas siis isikuandmete edastamist Hiinale ja meie